ja näitab, et euroala on igati elus. sellega on arutelu lõppenud ja hääletus toimub kolmapäeval. ja järgmine päevakorrapunkt on üheminutilised sõnavõtud vastavalt kodukorra artiklile sada viiskümmend ja esimesena minu nimekirjas on proua Antonescu täna proua president Rumeenias ja paljudest Euroopa Liidu liikmesriikides on ilmunud sellised uued kaplused, müüaksele äh, keemilisi aineid narkootikumide asemel. Rumeenia valitsus võttis vastu kiireloomulise määruse, millega keelata selliste ainete müük, kuid äh, siiski äh, on sattunud seaduslikud ravimid ohtu ja kuna Euroopa institutsioonid pole sellele reageerinud ja liikmesriigid valitsus pole reageerinud, nad jätkavad oma tegevust ja väga paljude tuhandete inimeste tervis on ohtu seatud. väga paljud Rumeenia vabaühendused on hoiatanud, et on väga palju keemilisi aineid, millel on ravimi toimemõju. ei, nende keelustamine ei ole realistlik lahendus. Äh, Rumeenial on vedanud, sest see ohtlik nähtus äh, on tähelepanu keskmise tõusnud enne kui on hilja, kuid see ei pruugi nii olla teistes liikmesriikides, seetõttu Euroopa Liidu institutsioonid peavad säilitama võitluse selliste ebaseaduslike ravimite vastu ja nende asendusainete vastu. järgmisena proua Plamm, palun mikrofon. täna proua president Rumeenias me endiselt rakendame ahistavad meetmed ja ma veitan siin nüüd eh, valitsus parempoolsele erakonnale, eh, kus võideldakse sõnavabaduse vastu. Rumeenias on praegu arutusel seaduseelnõu, millega piiratakse riikliku televisiooni tegevust, see on igati sõnavabaduse vastu, see puudutab vähemusrahvade ja on vastuolus rahvusvahelise õigusega. Rumeenia ettevõtted on seda reguleerinud äh,, kritiseerinud, sest Euroopas vastu võetud seadused ja õigusaktid äh, mõistavad hukka sõnavabaduse piiramise äh, nii nagu on ette nähtud Euroopa Inimõiguste Arvas artiklis kümme. ma kutsun üles Euro-, Rumeenia valitsust leidma õige lahenduse, mis võimaldaks avalik-õigusel raadiol, televisioonil toimida Euroopas kehtivate õiglaste põhimõtete alusel. tänan, järgmisena proua Alfano. proua president, tänan. ma palun hetk aega mis juhtub, kui Itaalias äh, võet-, oleks vastu võtnud selline seadus, mida möödunud nädalal Itaalia senatis tutvustati? sest see määruse eesmärk oli, et ajakirjanikke blogajasid võib äh, blokeerida ja lugeda ja samuti ka telefonikõnesid pealt kuulata. see on vastuolus äh, Euroopa Inimõiguste konventsiooni artikliga üksteist. ma tooksin teile ühe näite, et juhtida Euroopa institutsioonide tähelepanu selle nähtusse, sest tegemist on uh, uskumatu tsensuuri juhtumiga. ma toon teile ühe selge näite. minu isa on ajakirjanik, kes viimase seitsme aasta jooksul uh, Äh, on uurinud maffia tapmisi ja tänu telefonikõnede pealtkuulamisel me saime teada, et äh, ta tapeti ja ma palun, et Euroopa institutsioonid selle rohkem tähelepanu pööravad. järgmine kõneleja. ma tahan juhtida tähelepanu äh, sellele olukorrale, mis on tekkinud Põhja-Iirimaal, kus on äh, Euroopa Komisjon esitanud kuuekümne viie miljonise trahvi äh, talunikel makstud otsetoetuste tõttu. ma tahan, et oleks selge, ma saan aru, et tuleb kinni pidada äh, menetlustes, kuid need rahad, mis on eraldatud, äh, mis maksti viiesaja, viie aasta jooksul ulatusid kolmesaja miljoni euroni ja seetõttu ma leian, et see komisjoni otsus on ebaõiglane ja see on ebaproportsionaalne trahv me oleme kõik teadlikud sellest, millised on eelarvepiirangud, millega kõikjal Euroopas äh, valitsus kokku puutub ja riigi rahandus kannatab seeläbi. ma ei tea, äh, milline see õige lahendus äh, ja kuid ma tean, et talunikud ei teinud seda tahtlikult, kuid nüüd Põhja-Iirimaa peab oma eelarvest selle trahvi kinni maksma. tänan, härra Sondegaard järgmisena suur tänu. ma tahaksin tänada president Buzekit, et ta oma sissejuhatavas sõnavõtus mainis ka olukorda Iraanis. ta kutsus olukorda, seda nime, olukorda murettekitavaks ja see on küll päris diplomaatiline äh, Äh, lähenemine, olukord on lausa katastroof, katastroofiline, demokraatia eest võitlejad vangistatakse, ametiühinguid surutakse maha, usulisi vähemusi ja, ja nende esindajaid vangistatakse absurdsete süüdistustega ja peetakse aastaid juba äh, vangis, iga päev äh, on üha rohkem häbimärgistamisi, häbivääristamisi opositsiooniliikmete seas e, president ei maininud aga seda, et Euroopa Parlamenti külastas Iraani välisminister ja ma tahaksin, et me arutleksime, kuidas me sellistesse ametlikesse külaskäikudesse suhtume, kui tegemist on sellise mõrvarliku režiimiga, nagu seda on Iraani režiim. suur tänu, härra Vadim Tudor. doamnelor și domnilor, în urmă cu câteva săptămâni, un film realizat cu camera ascunsă. lugupeetud daamid ja härrad, paar nädalat tagasi vaadat-, näidati ühte äh, filmi, mis oli äh, varjatud kaameraga tehtud ja Duchess of York küsis äh, altkäemaksu selle eest, et e-, edastada informatsiooni oma abikaasa prints Andrew suhtes ta ütles, et ta äh, oli purjus, kuid see ei olnud mingisugune ettekääne, mingisugune vabandus. Äh, see on alati tema ettekäändeks. Äh, milline imeline tööriist on varjatud kaamera, me peaksime sellele mälestusmärgi püstitama ilma selleta me ei saaks teada midagi nendest avalike isikute saladustest kaks, kakssada aastat tagasi Napoleon Püha Helena saarel jättis oma pärandi oma pereliikmetele ja Ida-Euroopa esimees katkestab, ütleb, et meil on päris palju jäänud veel tänasesse päevakorda ja läheme seetõttu edasi järgmiste kõnelejatega. señora presidenta eh, quería aprovechar este minuto para. suur tänu president! siinkohal sooviksin ma õnnitleda hispaaniat eesistujamaana tema jõupingutuste eest ületamaks äh, kuubalased vastuolud ja saavutamaks uuetasemelised suhted Euroopa Liidu ja Kuuba vahel. prioriteediks siin peab, peavad olema inimõigused, inimõigused ja nende kaitse. senini ei ole me olnud sellel frondil edukad, eriti just äh, Kuuba võimude vastumeelsusete tõttu, kes Hispaania eesistumise alguses viskas minu Kuubast, Kuubalt välja, väites, et probleeme on viisaga samas tuleb tunnistada, et Hispaania uus poliitika on olnud viljakas. suur tänu. suur tänu. auväärsed parlamendisaadikud. peaminister Orbani uus Ungari parempoolne valitsus, kellel on Ungari parlamendis enamus, ajab natsionalistlikku poliitikat. esimeseks õigusaktiks, mis seal vastu võeti, oli kahekordse kodakondsuse seadus, mis läbi saavad etnilised ungarlased naaberriikides samuti Ungari kodakondsust taotleda ja puhtalt oma etnilise päritolu tõttu. tegemist on ek-, ekstraterritoriaalsete mõjudega õigusaktiga ja Ungari valitsus ei, ei kavatse isegi seda küsimust arutada oma naaberriikide esindajatega. tegemist on Euroopa väärtuste range rikkumisega ungarlased on eh, ametlikult kahtluse alla seadnud Trialoni eh, lepingu ja eh, pärast sõja, sõjajärgse korralduse Euroopas. suur tänu, härra Trantis no,. Okay. Nicolescu. Nicolescu. suur tänu, proua president Itaalia ajaleht La Repubblica teatas kolmekümne esimesel mail sellel aastal, et mõningad e, Itaalia kindlustusettevõtted e, kehtestasid ka kodakondsusmaksu, mis, mis tõttu näiteks välismaalased nagu ung-, ungarlased või rumeenlased peavad maksma näiteks kõrgemat autokindlustusmaksu samuti sisserändusalased äh, õigusaktid äh, panevad paika piirangud äh, sisse, riigi sisenemisele vaatamata kodakondsusele. see võib olla vastuolus diskrimineerimise alase Euroopa õigustikuga, suur tänu. председател днес трябваше да говоря за шенген но една друга тема се оказа доста по важна ma pidin tegelikult rääkima Schengenist, aga siin on üks hoopis kiirem teema. parlamendi ministrid annavad rohkem volitusi Eurostatile just eh, liikmesriikide eelarvete kontrolli osas ja Rumeenia on välja valitud kui riik, kus Eurostat viib läbi oma uute volituste alusel esimese auditi just seetõttu, et kahtluse alla on seatud Bulgaaria või vabandust, Rumeenia äh, eelarvekohane statistika, mis puudutab äh, eelarve puudujääki. üldiselt on meie seisund rahvusvahelistel tur-, turgudel halvenenud, me toetame Eurostati ja tema laiendatud volitusi, aga me arvame, et me peaksime siiski äh, mitte hakkama ette hindama mm, äh, riiki sellisel viisil, mis kahjustab tema kuvandit. kõigepealt tuleb läbi viia analüüs selle kohta, kas äh, väärtegusid on olnud või mitte ja üldiselt on äh, Rumeenial võib-olla olnud äh, negatiivset suhtlust komisjoniga, kuid äh, ei ole õige, et riiki kasutatakse selleks, et äh, tõendada Eurostati laiendatud volitusi, aitäh. Need mass-, massilised protestid mis leidsid äh, aset kahe tuhande üheksanda aasta juunil, on tegelikult seotud kogu inimõiguste küsimuste ähm, eitamisega Iraanis, sealhul-, paljude organisatsioonide, sealhulgas ähm, Amnesty Internationalide, Internationali arvates on äh, ülimjuht ja teised ähm, ametkonnad tõstnud oma äh, nii-öelda meetmeid hoolimata sellest, et kaheksakümmend üks vangi on äh, vabastatud, äh, on äh, paljud endiselt vangis ja Iraanis on vaid juunis ellu viidud kakskümmend kaks surmaotsust. me ei saa silmi kinni pigistada selliste inimõiguste rikkumiste suhtes ja vastavalt meie resolutsioonile kümnendast veebruarist kaks tuhat üheksa peaksime andma neile ka varjupaika ja samuti peaksime seadma moratooriumi alla surmanutluse Iraanis. aitäh ja proua Toots! Uh... aitäh, president, ma tahaksin äh, koja ette tuua oma mure ähm, selle üle, et ähm, on järjest rohkem äh, terrorismi mm, Põhja-Iirimaal. mõned teist võib-olla teavad äh, Bobby Muffeti hiljutisest mõrvast, äh, ja ta tapeti äh, Shankill Roadis, Roadil keset päeva pealtnägijate silme all need inimesed, kes selliste tegude taga on, arvavad, et oma kohus toob, toobki õigluse ja tegelikult äh, on hinnatud, et viimastel kuudel on liikmed, on äh, vabariiklik terrorism olnud kõige, viimaste aegade kõrgeimate, äh, kõrgeimal tasemel ja ma arvan, et teie ühinete minuga Põhja-Iir- ja Põhja-Iirlaste ning Shankill Roadi elanikega selle, sellise, selliste tegude hukkamõistmisel Um äh, suur tänu, president. praegu sõlmitakse vabakaubanduslepingut Euroopa Liidu, Kolumbia ja Peruu vahel. see leping hõlmab kõige olulisemaid põllumajandustooteid, näiteks nagu banaanid ja suhkur, mis on väga olulise tähtsusega ning samuti äh, toob see leping kasu nendele riikidele, kes ekspordivad põllumajandustooteid ning kõrgtehnoloogilisi materjale, kuid meie muutume nende tõttu haavatavaks, näiteks Kanaari saared on viimasel ajal kaotanud kakskümmend protsenti oma, oma banaani ekspordist ning seetõttu tuleks paremini hinnata nende piirkondade mõjusid nendele piirkondadele, kus kasvatatakse samu tooteid, näiteks banaanid äh, Kanaari saartel ja Madeiral, nii nüüd proua Bauer. mis puudutab Kesk- ja Ida-Euroopat, Ungari, Tšehhi Vabariik, Slo-, Vabariiki, Slovakkiat, siis ka, nad on kannatanud kõvasti üleujutuste tõttu ning seetõttu on meil vaja solidaarsust, inimesi tuleb aidata ning ma pöördun komisjoni poole sellega, et me toetaksime kõiki neid riike, kes on saanud kannatada mitte ükski liikmesriik ei suuda seda koormat üksi kanda. nüüd teine punkt, millele tahan tähelepanu juhtida, on diskrimineerimine. ja diskrimineeri-, ühtlustamine Slovakkia seadusandluse alusel, kahekordne kodakondsus Slovakkias, mõned inimesed ei saa tänu uuele seadusandlusele enam töökohti, sõltumata sellest, kust riigist nad pärit on ja näiteks ei ole, ei laiene nendele enam ka avalikud teenused põhjus öeldakse, põhjuseks öeldakse olevat turvarisk riigile, kuid selline olukord on täiesti aktsepteerimatu. suur tänu, proua president. lõpuks ma räägin ten-, teened võrgustikutest ning selle, nende ühe, ühildumisest nende riikidega, kes on Euroopa riik, liidu naabrid, see on oluline punkt kaks tuhat kakskümmend strateegias ning Euroopa Liidul on tarvis äh, kiirraudteid selleks, et see ühendaks kõik Euroopa Liidu pealinnad ning samuti teised olulise tähtsusega linnad, lisaks sellele on oluline ka jõe transport ning me peaksime pöörduma komisjoni poole ettepanekuga, et eelarve, mis on selleks ette nähtud, peaks kasvama vähemalt üheteistkümne protsendi võrra ning transpordi transpordi infrastruktuuride erinevust lõuna, äh, lääne ja ida ning Kesk-Euroopa vahel tuleks oluliselt vähendada. Äh, samuti tuleks pöörata tähelepanu ten-, tee kaasfinantseerimisele. suur tänu ja nüüd härra Pots. proua president, mina tahaksin juhtida teie tähelepanu India öö, vabariigi Manipuri blokaadile, ta on blokeeritud juba kaheteistkümnendast aprillist, sinna ei jõua toit, meditsiini tarbed ega kütused, haiglad on lõpetanud igasuguse tegevuse, siiamaani nüüd toimib ainult erakorraline meditsiin, toiduainete hinnad on mustal turul kasvanud enam kui kolm tuhat protsenti ning kõige enam on kannatanud alla kaheksa-aastased lapsed, erinevad maanteid blokeerivad äh, suguharude esindajad ning samuti <laughs> ning samuti äh, tudengiorganisatsioonid ning seetõttu Euroopa Liit peaks kasutama oma jõudusid selleks, et see humanitaarkriis lõpetada, see on peaaegu sama hull humanitaarkriis kui see, mis toimub Gazas. nüüd härra Tokes. elnök asszony, Magyarországon és a szomszédos Szlovákiában árvíz pusztít. suur tänu Ungaris ja Slovakkias on aset leidnud suured üle, üleujutused, loomulikult samal ajal toimusid ka parlamendivalimised. mina sooviksin ära mainida, et üleujutuste all kannatavad eh, regioonid toetavad üksteist Need regioonid asuvad kõrvuti riikides, mis kannud, kannatasid kommunismi all, nagu ka minu kodumaa Rumeenia. me soovime tunda kaasa kannatanutele ja meie peame tagama, et kannatanuteni jõuab piisav ja kiireloomuline abi kommunismivastase võitluse liikmed on nüüd jõudnud seal riikides valitsusse ja ma soovin neid toetada kommunismi tagajärgede likvideerimises. suur tänu, härra Kutas. komisjon koostab praegu uut dokumenti pensionite maksmise kohta, arendamaks sellealaseid arutelusid seeläbi soovitakse äh, leevendada eelarvelisi ja demograafilisi probleeme liikmesriikides, võttes arvesse, et meie elanikkond vananeb, suureneb ka pensionite osakaal eelar-, eelarvetes. võttes arvesse eelarvelist olukorda liikmesriikides, peame me üritama tagama, tagada pensionäridele inimväärset elu. me ei tohiks unustada, et pensionäridel ei ole alternatiivset sissetulekuallikat nende vanuse tõttu, nad on haavatav inimgrupp, seetõttu peaks selle dokumendi peamiseks eesmärgiks olemegi just nende aitamine. suur tänu, härra Charles! a trianoni szerződés aláírásának. proua president, Trianoni leping selle tulemusena kaotas Ungari kaks kolmandikku oma territooriumist ja miljonid ungarlased lahkusid oma kodumaalt ning ei saanud pikka aega sinna naasta. uues Euroopas peame me ajalugu meeles pidama, me peame seisma õlg õla kõrval, loomaks ühist ajalugu. me ei räägi siin kaotatud maade tagasiandmisest, vaid me peame äh, meeles pidama, et kõik, kõigil, kaasa arvatud Ungari vähemustel, peab olema võimalus elada vastavalt oma kultuuritraditsioonidele. uus Ungari valitsus otsustas, äh, et on, võimaldatakse omada kahekordset kodakondsust. selle otsuse läbi saavad mujal elavad ungarlased endale võtta ka Ungari kodakondsuse, keegi seeläbi ei kannata, aga need inimesed, neid inimestele kompenseeritakse nende kannatused. suur tänu, härra Mesarbov. ma sooviksin tähelepanu pöörata vaesuse küsimusele vaesusevastase äh, võitluse aastal. sotsiaalministrite nõukogus toodi välja eesmärk et tuleks vähendada kahekümne miljoni võrra vaesuses elavate inimeste arvu. see on olnud võtmeeesmärk ja mina olen Euroopa Parlamendis seda toetanud. proua Onkelings koos tei-, teiste sotsiaalministritega on nõukogus üritanud seda selget spetsiifilist eesmärki ka paberile kirja panna. belglased järgmise eesistujana peaksid sama poliitikat jätkama. ma olen kindel, et pärast valimistulemusi val,, valimisi on uus Belgia valitsus vägagi tõhusalt tegutsemas nõukogus eesistujana. anul proua president käesoleval aastal on jällegi aset leidnud uued Donau jõe ümbruskonna üleujutused, mis on toonud kaasa suuri kahjusid, mis on mõjutanud ka ettevõtteid Donau piirkonnas. seda tuleb arvesse võtta ka Euroopa Donau jõe strateegia koostamisel. Rumeenias Konstantsas aset leidnud sündmused näitavad, kui oluline on sotsiaalseid ja majanduslikke aspekte samuti Donau jõe strateegias arvesse võtta. me peame olema võimelised üleujutuste tagajärgi leevendama. järjest rohkem muidu kannatavad olemasolevad ettevõtted, aga kannatab ka arengupotentsiaal. see piirkond vajab toetust nende väljakutsetele vastuastumiseks, et üleujutuste kahjud oleksid minimaalsed suur tänu, härra Sikluna. proua president, mina räägiksin siin parlamendis olulisest küsimusest, mis läheb otse demokraatia südamesse, nimelt sõnavabadus. mul peab olema õigus kasutada oma õigust sõnavabadusele Äh, äh, kui ma soovin protesteerida erinevate vaadete ja telesaadete vastu. seeläbi saab tagada poliitilise tasakaalu erinevates eratelevisiooni kanalite saadetes. kõik need programmid peavad olema äh, koostatud selliselt, et ära kuulatakse mõlema poole arvamus. mind on kolmel korral süüdistatud selles, et ma olen rikkunud seadust ja see, need kaebused on jõudnud ka Euroopa par-, äh, Parlamenti. kuigi ma rääkisin vabalt lihtsalt omaenda telesaates. me peame õhutama kõiki inimesi oma arvamust avaldama ja peame arendama plura-, pluralismi. ja me peame võitlema inimeste vastu, kes see, seda ei toeta. suurem osa Malta inimesi ootasid vägagi Euroopa Liiduga liitumist just Euroopa väärtuste tõttu, aga viimased arengud on murettekitavad. president, ma sooviks, sooviksin parlamendi kaitset tagakiusamise eest Euroopa Parlamendi saadikuna, suur tänu. härra Spaar. v enem od zadnjih nastopov sem opozoril na aitäh, ühes varasemas sõnavõtus juhtisin tähelepanu probleemile, mida on tõendanud mitmed uurimused, ma räägin sammust tagasi eh, nii Euroopa Liidu kui kogu maailma arengus. Tän-, täna tahaksin rääkida sellest, et see on tõsi ka indeksi osas, mis räägib meediavabadusest. see on eriti tõsi uutes liikmesriikides, tahaksin lihtsalt mainida Sloveenia näidet. meediavabaduse pingereas oli Sloveenia seitse kohta tagapool kui varem nii et üleminekuriikides saame me või näeme me kõige haavatavamat meediat, kuna nad langevad just kapitali mõju alla Nad on äh, haavatavad äh, sotsiaalse olukorra ning professionaalse pädevuse puuduse tõttu. ma arvan, et me peaksime juhtima sellele tähelepanu ning kutsuma üles Euroopa Komisjoni ning liikmesriike koostama tõhusa strateegiat selleks, et võidelda meediavabaduse puudumisega ning äh, me peame olema täiesti objektiivselt informeeritud, kuna see on üks põhivabadusi. kas on suur tänu, kas aitäh. me peaksime kutsuma üles Kuubat vabastama poliitilisi va vange Ehm, ja selle kohta võeti vastu ka resolutsioon seoses traagilise surmaga, mis oli eh, näljastreigi tulemus, kuid Kuuba režiim on väga küüniliselt reageerinud ja on imekspandav, et Hispaania eesistuja nõuab nüüd, et Euroopa Liit peab äh, ümber mõtlema ja võib-olla loobuma oma rangest suhtumisest Kuubasse. viimastel aastatel on asjad küll äh, drastiliselt muutunud, kuid äh, endiselt on tegu diktatuuriga Kuubas ning suhted Kuuba ja Euroopa Liidu vahel on võimalikud ainult siis, kui me näeme soosivaid samme vastaspoolelt kuid Euroopa ning Euroopa Liit ei tohi lubada inimõiguste rikkumisi ja meie ühine välispoliitika peab olema usaldusväärne ning järjepidev. meie tisztelt elnökasszony, tisztelt képviselőtársaim! suur tänu, proua president, daamid ja härrad! tuhanded eurooplased ootavad meie abi Kesk- ja Ida-Euroopas, seda just üleujutuste tulemusena tuhanded ja isegi miljoneid inimesi on see puudutanud ja nad ootavad meie abi Tšehhi Vabariigis, Slovakkias, Poolas, Ungaris. tegu on miljonite inimestega, kes on kannatanud eh, eh, nädalaid kestnud üleujutuste tõttu, nii et ohvreid on tõesti palju. Ungaris öeldakse, et eh, kui anda midagi kiiresti, siis see on justkui millegi kaks korda andmine Euroopa Parlament peab äh, andma ja samas me peame äh, mõtlema tähelepanelikult selle üle, kuidas äh, kohest abi anda kõige paremini nendele kõigile ohvritele. siniste lehtedega märku anda ei ole mõtteks ja mm, teeme järjekorra aluseks järgmiseks proua Gutierrez Matias aitäh, härra proua president. mina tahaksin rääkida Euroopa kooliõpilaste nimel, keda kvalifikatsiooni ei tunnista Euroopa või vabandust, Hispaania haridusministeerium. suuremat osa Euroopa koolide lõpetajaid diskrimineeritakse just neile antavate madalamate punktide kaudu. tegu on aga noorte inimestega, kes räägivad ähm, võõrkeeli, see tähendab seda, et kui nad äh, nüüd kandideerivad töökohtadele, siis äh, nad jäetakse koheselt kõrvale. minu arvates on see täiesti selge ebaõiglus, Hispaania on ühinenud kõigi lepingutega ja samas praktiseerib sellist põhimõttelist diskrimineerimist ja seetõttu ei saa Hispaaniat vaadelda ka täiesti demokraatliku riigina selles valguses. E um um aitäh, mina tahaksin äh, rääkida keskkonnakuriteost. kolmsada kakskümmend tuhat tonni ohtlikke jäätmeid on Põhja-Portugali tihedalt asustatud piirkondadesse ladustatud viimastel aastatel, seal on tegu põhjavee reostumisega, kaadmiumi, eh, arseeni, eh, tsingi ja tinaga, mis kõik sisalduvad nendes jäätmetes ja kuigi Portugali võime on in-, informeeritud, ei ole nad sekkunud. sotsialistlik valitsus eh, vastuseks parlamendiliikme mm, küsimusele on öelnud, et ladustamist pole toimunud, kuid tegelikult kohapeal on tuvastatud, et see toimus. mina kutsun üles Euroopa institutsioone sekkuma antud juhul, ma olen juba palunud komisjonil sekkuda ja täna räägin ma Euroopa Parlamendis selleks, et seda hukka mõista ning kutsuda üles tegudele ja arutlusele meie kojas aitäh, ehm, president. ma tahaksin rääkida nii meestest kui naistest selles osas, mis puudutab ehm, pensionile jäämist ja, ja pensioniiga kuuskümmend viis aastat mis äh, viidaks sisse minu koduriigis järk-järgult ja naiste puhul jõuaks see kätte siis aastal kaks tuhat kaheksateist. samas äh, minu koduriigis on paika pandud justkui eritingimused ja selles osas, mida ütles kolleeg Franas mõni hetk tagasi tekstis mingeid reegleid ei ole veel paika pandud, küsimus on lihtsalt selles, millised on meediaõigused ja millised on inimeste õigused eraelu puutumatusele. aitäh, proua Zaborska. suur tänu, proua president. kolmandal juunil äh, mõrvati Türg-, Türgis katoliikliku kiriku esindaja peapiiskop Padovese, ma tahaksin nüüd tuua kaks väidet, see näitab esiteks Türgi vaimset ebastabiilsust ja seda on juhtunud seal ennegi, on äärmiselt mugav äh, see teema lihtsalt kõrvale lükata ja rääkida, et sellega said hakkama religioossed äärmuslased. see oli üks asi ning teiseks, mind hämmastavad poliitilised reaktsioonid. mitte ükski tõsiseltvõetav Euroopa poliitik, välja arvatud Rahvapartei esimees, ei ole sellele reageerinud. siiamaani on kas täielik vaikus või siis mingi vihkamine, vihkamiskampaania. ma tõesti pöördun Euroopa institutsioonide poole, et kristlaste tasakiusamine Türgis võetaks rohkem vaatluse alla ning selle, seda ning seda käsitletaks äh, liitumisprotsessis. ja nüüd lõpuks härra, viimasena härra Higins. Äh, täna Iirimaa erinevates kohtades protesteeriti eesmärgiga takistada nende avalike ujulate sulgemist sest äh, kohalikud äh, võimud ütlevad, et neid ei ole võimalik enam pidada. niigi on nendes piirkondades väga vähe kohti, kus inimesed saavad lõõgastuda ja kui needki kinni pannakse, siis toob see kaasa suure sotsiaalse vandalismi laine. Euroopa Komisjon toetab täielikult äh, Iirimaa valitsust, võib-olla nende